härra Jureki väited on äh, vale, et härra Tusk ei tee mingit kampaaniat, vaid valmistab ette Riia tippkohtumist. Meine Was rufen die da? Duda. Duda. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Lugupeetud daamid ja härrad. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen kallid kolleegid, asjade selgitamise mõttes tahaksin teile öelda, härra Jurek, nõukogud esitab eh, eesistujariigi esindaja, seega täna hommikupoolikul kohal viibinud Läti esindaja, see oli täiesti normaalne ja kodukorrale vastav. Teile meenutuseks härra Tusk on eh, Euroopa Ülemkogu eh, eesistuja ja see on üks teine Euroopa Liidu organ, mitte Euroopa Parlament. aga pärast valitsus ja riigijuhtide tippkohtumist annavad, annavad nad meile aru ja siis tuleb härra Tusk siia Äh, nüüd te, äh, ma saan aru, et teie sõnavõttudel pole vähimatki pistmist eelseisvate presidendivalimistega Poolas, aga meie tuleme nüüd Euroopa Parlamendi asepresidendi valimiste juurde vastavalt kodukorra artiklitele viisteist, seitseteist ja kakskümmend on mul siin kaks kandidatuuri. kõigepealt härra Fabio Massimo Castaldo, kes on andnud nõusoleku kandideerida ja samuti on andnud nõusoleku kandideerida proua Anneli Jäätenmägi. kandidaadid on mulle teada andnud, et et nad on tõesti on nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega. valimine toimub salajase elektroonilise hääletuse teel, selleks et te suudaksite elektroonilise süsteemiga tutvuda, viime läbi testvalimised pärast hääletuse avamist näete te teie oma kuvaril, eh, mis küsimuses hääletatakse, kes on kandidaadid ja palun markeerige teie äh, kandidaat, keda te valida soovite, äh, sinise klahviga palun vaadake, seal on võimalik äh, kursoriga üles ja alla liikuda. kui te olete oma valiku teinud, siis palun valik, vajutage plussklahvi nii, aga kui te tahate erapooletuks jääda ja seda on piisavalt küsitletud, siis on seal ka vastav klahv, see on see keskmine klahv. siis eh, sinine lamp läheb küll põlema, kuid te olete osalenud hääletamises, jäädes erapooletuks, seega see on võimalik. loomulikult on võimalik, et te hääletuses ei osale. seda te võite ise otsustada. Eh, selleks, et eh, teile siin läbi viia testvalik, oleme esindanud kandidaadiks Montserrat Caballé, kes alailma niisuguste testvalimiste kandidaat on ja teiseks on Julia Migenes Johnson. aga nüüd me alustame testvalimisega, palun otsustage, kas Montserrat Caballé või Julia Migenes Johnsoni vahel nüüd te, ka teie kuvaritele ilmub tekst, et tegemist on testvalimisega. palun, seal on kaks nime, Montserrat Cavalier ja Enes Johnson, liikuge äh, kursoriga üles ja alla. ja keda te eelistate, seda kandidaat, kandidaadi puhul valige nime taha, äh, vajutage plussklahvi nii, nüüd me avame testvalimise. valimine on alanud. kas kõik osalesid proovivalimisel? ma küsin teist korda, kas te kõik osalesite valimisel? nii, osalesite, nüüd on valimine lõppenud. proua Kabalje võitis suure edumaaga sai kolmsada üheksa häält, hurraa. kas teie, härra Luke, soovite ka kandideerida? aga palun ei, ma ei taha kandideerida, aga ma tahaksin siiski, et äh, kaks äh, kandidaati ennast ka veidigi tutvustaksid, ma ei tea üldse, kellest on jutt. Äh, kolleeg Luke, seda ei ole meil kodukorras ette nähtud, valimised toimuvad ilma kandidaat